sotsiaaldemokraatide fraktsioon on teinud taotluse, et proua Mirjam Tali läheks petitsioonide komisjoni liikmeks. mingeid vastuväiteid ma ei näe ja ma õnnitlen teid, proua saadik, ja tahan nüüd informeerida teid, et järgmine päevakorrapunkt on üheminutilised sõnad.